Ähm, plenaari mm, veebilehelt ja äh, kolmapäeval võtan ma koos nõukogu eesistujaga äh, vastu ja kirjutan alla kolmele õigusaktile äh, ja need ähm, aktid avaldatakse ka